ja kohus teavitada. meie usume osalusdemokraatiasse. sel moel äh, saame me Euroopa perele, kuhu kõik kuulume, parema tuleviku kindlustada. suur tänu, sellega on see arutelu ammendunud. Need teist, kes kardavad Euroopa Liidu, vabandust, Euroopa kodanike aasta eelarve pärast äh, siis äh, meil on äh, häid uudiseid selle kohta ja hääletus toimub homme. järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu Euroopa Liidu arengupoliitika kohta. meil on raport äh, härra Görensilt, mis puudutab Euroopa Liidu arengupoliitika tulevikku ja meil on ka suuliselt vastatav küsimus, mis on esitatud komisjonile, see puudutab kahe tuhande viieteistkümnendat aastat Euroopa arenguaastat. esimesena saab sõna härra Köörents. Ötberg. viis minutit. härra president miks äh, on vaja muutust? Euroopa Liidu arengupoliitika ei saa enam jääda samaks, sellepärast et maailm on muutunud praegu äh, seitse vaest kümnest maailmas ei ela äh, vähem arenenud riikides ega arenguriikides, vaid elavad tärkava majandusega riikides. Äh, üleilmastumine tõepoolest loob väga märkimisväärseid mm, varandusi, mis ei aga, mis ei lähe aga kõige vaesematele sellele lisandub ka demograafiline areng, praegu on meil seitse eh, miljardit suudtoitu, aga kahekümne aasta pärast üheksa miljardit. majanduskasvu määr muutub reaalseks ainult siis, kui ta ületab eh, sündivuse määra. kahekümne esimesel sajandil eh, väheneb Euroopa Liidu kaal maailmas jätkuvalt, mõned nimetavad seda strateegiliseks languseks aga suureneb nende eh, tärkavad majandusega riikide arv eh, ja kaal, kes on juba väga olulised eh, poliitika tegutsejad. Euroopa Liit on suurim arenguabi andja ja ta ei taha mitte ainult jääda suurimaks arenguabi andjaks, vaid olla ka parim arenguandja. ja Euroopa Liidu arengupoliitika teenib kõige õilsamat eesmärki edendada inimväärikust, juurides välja vaesuse Eh, ametlik arenguabi peab orienteeritud olema meie lõunapartnerite vajadustele ja võtma arvesse nende eh, valikuid Ehm, arengupoliitika peab teenima vaeseid ilma tagamõteta ja mm, vaja on konsensust, nagu äh, on ette nähtud äh, äh, kokkuleppes, mis sõlmisid nõukogu komisjon ja Euroopa Parlament. me teeme ettepaneku, et ka Lady Ashton samuti selle allkirjastaks selleks, et ei oleks mingeid kahtlusi kõigi Euroopa osapoolte ja institutsioonide mm, kavatsustes. me pöördume üleskutsega kõigi erasektori äh, äh, tegutsejate, äh, rikaste riikide, vaeste riikide, mitmepoolsete tegutsejate poole, selleks et nad võtaksid vastutuse mm, arengu eest. seetõttu me toetame Euroopa Komisjoni soovi diferentseerida abi ja jätta abisaajate nimekirjast välja tärkava majandusega riigid, kelle majandus loob piisavalt vahendeid mis järjest kasvavad võitlus vaesuste vastu nendes riikides äh, peaks tulevikus olema nende sisepoliitika asi. meie komisjonile meeldiks, kui see toimuks äh, dialoogi äh, raames nende riikidega ja Euroopa Liit ajapikku taanduks abi andmisest. volinik Piebalgs on öelnud, et ta toetab kaasavat majanduskasvu arenguriikides meie toetame ka seda lähenemist, lisaks sellele on vaja majanduskasvu riikides, mis äh, eelistaks äh, seda, et tõepoolest paraneks äh, vaeste inimeste e, e, e, olukord. me toetame seda, et kakskümmend protsenti Euroopa Liidu abist läheks baassotsiaalteenustele. Euroopa Liidu poliitika peab olema sidus ja sidusus tähendab seda, et äh, teised sektorid ei tohi äh, äh, peavad loobuma kõigist tegevustest, mis ohustavad arengupoliitika eesmärke. vaja on, et meie kakskümmend seitse liikmesriiki oleksid sellest teadlikud ja tegutseksid nii koos Euroopa Liiduga selleks, et nagu on ette nähtud Lissaboni äh, strateegia koordineerimises. ning äh, väga oluline on äh, see, et meie otsustele eelneks äh, intellektuaalse äh, konsensuse loomine, mis puudutaks äh, olulisi poliitikaküsimusi, nende, mis, millel on strateegiline iseloom ja mis on äärmiselt olulised Euroopa Liidu arengupoliitikas. tõepoolest, sõltumatu Äh, mõttekoda Euroopa tasandil võiks äh, anda meile olulist ähm, infot äh, meie otsuste langetamiseks. ma jätan ära väga detailse seisukohtade kirjelduse, mille te leiate minu raporti kirjalikus vorm, kirjalikus versioonis ja me kutsume üles parlamenti, et parlament äh, toetaks meie ettepanekut, et kahe tuhande viieteistkümnes aasta oleks Euroopa arenguaasta. miks meil on vaja vastutustundlikku arengut, sellepärast et mitte kunagi ei äh, saavutada äh, aastatuhande arengu eesmärke, kui äh, riigid, kel, kelle sissetulek on keskmine, see ja kus elab seitse vaest kümnest, ei võta vastutust. ning äh, vastutustundlik areng äh, paneb äh, meid ka sellele mõtlema ja mulle tundub, et kui me tahame piisavat kaalu omada, siis aasta kaks tuhat viisteist ei ole liiga varane. suur tänu, härra Poland, kaks minutit, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud valinik, kallid kolleegid, tahaksin tänada kõigepealt Charles Gavansit suurepärase raporti eest. me kõik teame, et Euroopa Liit annab ähm, arenguabi äh, kõige rohkem kogu maailmas ja kahe tuhande äh, viieteistkümnenda aasta nimetamine äh, arenguaastaks on küsimus, mis peaks aitama mõtlema meie abi ja andmist, seda teeb muudes kontekstides, meie kaubanduse kontekstis, põllumajanduse kontekstis. Euroopa arenguabi peab olema mõõdetavatel alustel, ette ennustatav pikaajalise kalendriga ähm, majanduskriis, kliimamuutus äh, ja nii edasi ja nii edasi on ähm, tekitanud vajaduse uute prioriteetide järgi, et tagada toiduainetega varustatus, äh, energiale juurdepääs, tervishoiule juurdepääs. Euroopa konsensus on olemas, aga me peame oma institutsioonilist äh, rahvusvahelist süsteemi kohandama ja me peame arvesse võtma ka teiste organisatsioonide tegevust kolmandate riikide areng ei tähenda ainult solidaarsust ja äh, heategevust, see on ka üks arenguallikaid meile, tärkavate majanduste äh, areng on olnud suur, Hiina, Brasiilias on meie jaoks ka turuks ja tärkava äh, majandusega riigid on nüüd, olid alles hiljuti arengumaad, seda tuleb arvesse võtta Euroopa Liit peab olema vastutustundliku arenguabi andja Euroopa tasandil ja rahvusvahelisel tasandil. kahe tuhande viieteistkümnes aasta oleks võimalus äh, kogu arenguga seotud temaatika üle vaadata, mitte ainult rahalise abi kontekstis, vaid ka sotsiaalses ja keskkonna kontekstis tahaksin tänada teiste fraktsioonide kolleege äh, ja majandus- ja sotsiaalkomisjoni kolleege, regioonide komitee kolleege äh, ning paluda neil toetada meie ettepanekut nimetada kahe tuhande viieteistkümnes aasta arenguabi aastaks ja vastutustundliku arengu aastaks. härra Berman, kaks minutit. suur tänu, härra president Charles Gölsi ettekandele, lisaks tahan teha kaht märkust. jah, tõesti, meil tuleb hädaabi ja arengupoliitika vahele mingi sild ehitada. Hollandis nõutakse tihti, et me peaksime keskenduma ainult hädaabi andmisel, see on täiesti absurdne, sest see tähendaks seda, et Äh, me võitleksime ainult äh, nälja ja põgenike vastu ja see oleks näiteks Mali puhul äh, võiduks moslemi fanaatikutele, mis nõuavad sealses riigis šariaadi sisseviimist. kui me soovime Al-Qaedale paradiisi luua, siis Malist saab püssirohutünn. Malist mööda vaadata oleks ka tegelikult Ladina-Ameerika kurjategijatele suureks võiduks, sest äh, elevandiluu rannikult läbi Sahara Euroopasse transpordivad nemad äh, narkootikume. me peame rahuoperatsioone toetama, me peame Malit aitama ja selle piirkonna aktiivselt kaasama Aafrika arengusse. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meil vaja selgeid kokkuleppeid ka selle kohta, kuidas me hoolitseme selle eest, et kõikidel on võimalik vaesusest välja tulla. meil on vaja avalikku arutelu selle jaoks, oleks väga hea, kui Euroopa Liit kahe tuhande viieteistkümnendal kaheteistkümnendal aastal kuulutaks tõesti arenguabi aastaks, ma ei tea, kas volinik Piibalk saab meid selle eesmärgi saavutamisel aidata. ja lõpetuseks, härra president, ilma avatud demokraatiata ei ole võimalik võrdseid võimalusi luua. nii kaua, kui kõige vaesematel mei-, pealinnades ei ole äh, sõnaõigust, ei arvestata ka nendega seetõttu on väga tähtis, et me kuulaksime ära ka piirkondlike ja kohalike parlamentide arvamuse, vabaühenduste ja kodanikuühiskonna arvamuse. komisjon on selle lähenemise välja toetanud, töötanud, parlament toetab seda ja ma loodan, et nõukogu saab ka seda lõpuks teha suur tänu, härra Berman ja nüüd kuulame ära komisjoni hääle ja sel, sõna võtab volinik Piibalks. president, lugupeetud äh, saadikud, ma arvan, et tahan, peaksin alustama Charles Currency tänamisega selle raporti ja arutelu eest. Need küsimused pälvivad tõesti rohkem tähelepanu ja mul on väga hea meel, et meil on võimalik arengukomisjonis arengupoliitikast rääkida. arengukoostöö on kohe kindlasti üks kõige keerulisemaid poliitikavaldkondi sest see ei puuduta mitte ainult arenguabi, vaid ka meie tegevust teistes poliitikavaldkondades. ja on tõsi ka see, mida ütles härra Poulan, et me peaksime vaatama arengupoliitikat mitte ainult solidaarsuse vaatenurgast. solidaarsus on kohe kindlasti osa sellest poliitikast, kuid me, see on ka investeeringuks meie kodanike heaolusse ja julgeolekusse. nii et tõesti, tegemist on erinevaid valdkondi haarava poliitikavaldkonnaga, mis aitab toetada Euroopa Liitu, kui me sellega tegeleme õigesti ja kui mitte, siis see nõrgestab Euroopa Liitu jah, tõesti, siin on olemas tõeliselt tähtsad muudatused, meil on nüüd võimalus äh, mitte ainult äh, vähendada vaesust, vaid äh, tihti ka täiesti välja juurida. Euroopa Liit on usaldusväärne partner oma partnerite jaoks, sest me peame kinni oma lubadustest, alati vahel me reageerime võib-olla küll aeglaselt, kuid me oleme siirad me soovime aidata riike selleks, et nad tuleksid vaesusespiraalist välja. meil on tõesti vaja rohkem strateegilisemat lähenemist. kui läheneda strateegiliselt, tuleb teha teatud valikuid ja meie lähtume alati inimõigustest inimõiguste puhul me hariduspoliitikat, tervisepoliitikat või majanduskasvu toetamist ei eralda. Need on elemendid, millega me tegeleme üheskoos. mul on väga hea meel, et Charles Currency raportis on positiivselt äh, räägitud jätkusuutlikust arengust äh, ja majanduskasvust me vaatame ka oma partnereid, me soovime, et ka nende majanduskasv tõuseks, SKT tõuseks majanduskasvu numbrid tegelikult alati ei kajasta rahulolu, peale selle tulevad siis sotsiaalne kaitse, sotsiaalne kaasatus ja samamoodi ka jätkusuutlikkuse aspekte. kas äh, aitab riiki see, kui tal on majanduskasv, aga samal ajal on tal äh, laastavad äh, keskkonnatingimused, nii et meil on tõesti vaja sellist kõikehõlmavat lähenemist ja kaks punkti on väga tähtsad. esiteks juurdepääs jätkusuutlikele energiaallikatele, mitte ainult selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu ja aidata ka majanduskasvu tõsta, aga meil on ka söel põhinevad majandused, ehm, kus tuleb teha pööre ja peale selle tuleb ka toiduohutus tagada. ja see, mida ütles härra Berman, kui me vaatame ainult humanitaarabi, siis tegelikult meil ei ole kunagi piisavalt abi, et aidata, sest äh, rohkem on abivajajaid ja kulu ja tõus, kulud tõusevad. meil on vaja usaldusväärsust tõsta mitte ainult äh, inimesi aidata ja see, mida teeb minu kolleeg Kristeliina Georgieva, on kõige tähtsam. niimoodi on meil võimalik raha säästa, liikuda edasi ja teatud arenguetapis on meie abi tähtis selleks, et riik oleks piisavalt tugev, jätkusuutlik ja äh, võidelda julgeolekuohtude vastu. Charles Curens rääkis ka dialoogist liikmesriikidega. meil on arenguministrite nõukogus räägitud sellest küsimusest ja ka proua Ashton oli seal kohal. me saime aru, kui tähtis on see küsimus, me saame aru, et proua Ashtonil on väga kiire ajakava, aga tema oli ka nõus sellega, et meil on küsimusi, mida tuleb arutada selleks, et näidata usaldust ja seda, et liikmesriigid on tõeliseks partneriks. meie ühised programmid mul on väga hea meel, et meil on siin algatus äh, Prantsusmaalt äh, härra Canfin on korraldamas üritust ühise programmeerimise kohta. seetõttu me tõesti soovime, et liikmesriikide jaoks on tegemist äh, poliitikaga, millega nad nõustuvad. lõpuks meie rahvusvaheline tegevus. vahel meile tundub, et meid saadakse valesti aru. nüüd on meil aga ajalooline võimalus kahe tuhande viieteistkümnendal aasta protsessis ja ka hiljem. rahvusvaheline raamistik on tähtis raamistik ja see raamistik on miljonite inimeste elu muutnud. kahe tuhande viieteistkümnes aasta on see aasta, kus me lõpetame selle muutuste kava ja me alustame uue raamistikuga ning ma olen veendunud, et Euroopa Liit peaks olema täielikult kaasatud, see on üheks suurimaks sündmuseks ja ma leian, et see on tõesti üks tähtsamaid aastaid, mis seisab arenguabi koostöös meie ees. tegemist on värst, verstapostiga meie jaoks. seetõttu ma usun, et Euroopa arenguaasta korraldamine kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuleb väga õigel ajal ja see on õige. Euroopa Liidu tasandil on võimalik niimoodi tähelepanu öö, koondada nii avaliku tähelepanu kui ka otsuse tegijate tähelepanu selleks, et välja töötada uut arenguabi raamistikku. ma olen mul on hea meel, et ka Regionaalarengu Komisjoni ettepanek toetab seda. meil on mitmeid argumente, miks on vaja seda aastat korraldada, aga meil on vaja ka leida inimressursse selleks, et tagada, et selline laiapõhjaline kampaania oleks ka edukas me vaatame sellele aastale positiivselt, kuid me peame olema kindlad, et meie, Euroopa Liit, suudame seda aastat ka korralikult läbi viia. komisjon tuleb üksikasjalike ettepanekuga uuesti teie ette, korraliku ettepanekuga selleks, et arenguaastat korraldada. ma kutsuksin ka seda koda üles eelarveasutusena hoolitsema selle eest, et sellel aastal oleks ka korralikud äh, rahastamisvahendid selleks, et seda aastat sellisel kujul korraldada. suur aitäh, äh, härra volinik. Euroopa Rahvapartei nimel saab sõna härra Kaczmarek. poolteist minutit, palun president, volinik, daamid ja härrad. AFCO komisjon on otsustanud koostada raporti teemal ähm, muutuste tegevuskava, sellepärast et Euroopa Komisjon on juhtinud tähelepanu väga olulistele asjadele Euroopa arengupoliitikas. tahaksin tänada härra Göransit selle eest, et ta äh, selle olulise ülesande oma õlule võttis. mina olen komisjoniga nõus. me peame äh, vaatama, kuidas saaks äh, abipoliitikat paremini, paremaks teha me peame vaatama, kuidas me abiks eraldatud raha kulutame. ma olen täiesti kindel, et arengupoliitika vajab kaasajastamist, sellepärast et maailm muutub ning muutuste tempo on väga kiire. niisiis, ka meie peame suutma kiiresti reageerida. muutuste tegevuskava on üks samm, mida tuleb astuda ja ma loodan, et me suudame olla edukad kõikehõlmava majanduskasvu mõiste on üks viis, kuidas me saame kokku sobitada majanduskasvu äh, nende uute arengutega, mis on toimunud sotsiaalsfääris. Äh, oluline on, kuidas äh, muuta Euroopa sotsiaalne turumajandus tõeliselt toimivaks. me näeme, milline on meie tõeline eesmärk, selleks on võitlus vaesusega meil on vaja, et Euroopa arengupoliitika oleks sidus, tõhus ja jätkusuutlik ning ma olen täiesti veendunud, et muutuste tegevuskava võimaldab meil seda eesmärki saavutada. aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel annan nüüd sõna härra Cortes Lastrale. aitäh, president! volinik, tahaksin tänada härra Köörensit selle raporti eest. see annab meile väga tugeva aluse oma arengupoliitika elluviimiseks. see raport käsitleb kõiki äh, abiliike, äh, siin räägitakse aastatuhande arengueesmärkidest ning samuti ei ole raportöör unustanud äh, ka neid mitmeaastaseid eesmärke, mida me oleme endale seadnud, sealhulgas ka arengukoostöö rahastamisvahendeid me peame arvestama sellega, et äh, aeg muutub, olud muutuvad, meil siin Euroopas on rasked ajad ja me peame üles näitama solidaarsust äh, ning meil on tõesti vaja teha koostööd selleks, et tulla nende uute eesmärkide ja uute oludega toime me peame hoolitsema, et areng oleks jätkusuutlik ja et me suudaksime sotsiaalse õigluse äh, põhimõtteid järgida kogu maailmas. seitsmekümne, seitsekümmend protsenti maailma vaestest elavad keskmise sissetulekuga riikides ning äh, tegelikult äh, saavad nad seetõttu vähem abi meil on vaja tõesti ka-, kaardistada need riigid, mis tegelikult abi vajavad. see peaks olema osaks meie arengu- ja koostööprogrammidest meie abi peab arvestama just nimelt sellega, milline on ebavõrdsus, mis riigiti valitseb. lõpetuseks ma tahaksin äh, teile öelda, volinik, et me ootame Euroopa Liidult väga paljut. me ootame teilt head otsustusvõimet ning tõhusat arengupoliitikat, sellepärast et sellist poliitikat on meil hädasti vaja, aitäh! suur aitäh ja järgmisena proua Sargentini roheliste nimel ja teil on sõna üheks minutiks. aitäh, president ning suur aitäh härra Kõõrensile selle suurepärase raporti eest minu jaoks on alati probleemiks see, et majanduskriisi ajal hakkame me muutma oma arusaamisi arengupoliitikast me saaksime seda teha ju, kui me tõesti oleme väga arukad, kui me suudame öelda, et jah, me tahame hoolitseda, et meil oleks sidus poliitika. me tõesti tahame selle poliitika läbi äh, edendada kaubandust ja investeeringuid, vaadata, kuidas asju paremaks teha kui me aga oma arengupoliitikaks eraldatud rahalisi vahendeid korralikult ei kasuta, siis me tegelikult ainult manipuleerime argumentidega, me küll räägime, et võib-olla jah, tõhusam ja seetõttu ei ole meil nii palju raha vaja. me me oleme näinud äh, kuidas, kuidas äh, null koma kaheksalt protsendilt SKT-d arengupoliitikale minevad toetused on vähenenud null koma seitsme protsendini SKT-st, kuna me ometigi hakkame äh, arengupoliitikasse tõsiselt suhtuma, kuna me hakkame lähtuma investeeringutest, aitäh! aitäh ja kuue nimel härra Omar G. president, aitäh, volinik, me kõik oleme rõhutanud ühte äh, kontinenti, see on Aafrika, sest just nimelt Aafrika mandril on kõik arengupoliitika küsimused kõige tõsisemad ja just nimelt Aafrikas äh, on ka kõige suurem potentsiaal. arvestades äh, demograafilist olukorda näiteks, vähemalt neljakümne aasta pärast on Aafrika mandri rahvastik peaaegu kahekordistunud Eh, ning me peame ära kasutama seda eh, kõike, edendamaks seal eh, arengut, peame välja juurima sealt vaesuse, sellepärast et kui me seda ei tee, siis võib see kontinent destabiliseerida olukorra kogu maakeral ning kolleegid, ma arvan, et meil ei ole vaja lihtsalt sellist ähm, armuandide jagamise poliitikat, meil on vaja tõelist arengupoliitikat, äh, poliitikat, mis on investeering tulevikku, äh, poliitika, mis toetab äh, suuri ambitsioone. ambitsioone nii Aafrika jaoks kui ka meie mandri jaoks, Euroopa Liidu tulevase majanduskasvu jaoks, Äh, samuti peame, äh, Hiina on sellest juba väga hästi aru saanud ja ka mitmed teised suured riigid, aitäh! aitäh! ja järgmisena härra Mitchell pooleteiseks minutiks. aitäh! president, tahaksin tänada samuti Charles Göransit ja volinikku. mina tahtsin omalt poolt öelda kolme asja. kõigepealt tuleb hea seista selle eest, et meil on mm, selline äh, majanduskeskkond, mis soodustab majanduskasvu, mis eh, tagab eh, korra majja löömise, korraliku erasektori tekkimise ja vähendab eh, haldustõkkeid VKE-dele. me, me ei suuda üksi seda saavutada, aga me võime anda abi, kaasata poliitikuid, anda omapoolset abi ja nõu. meil on vaja tähelepanu pöörata ka nii-öelda omandiõiguse küsimustele ja inimestele tuleb anda peremehe tunne, omaniku tunne, et nad areneksid. teiseks eh, tuleb tähelepanu pöörata poliitikate sidususele. volinik ise ütles, et kuni kuus miljardit on võimalik sidususe kaasabil arenguabipoliitikas kokku hoida. ja ma usun, et siin parlamendis eh, eh, kindlasti leiab neid saadikuid, kes kasu-, saavad mõjutada oma koduriikides parlamendis tehtavat tööd selleks, et, et vaadataks, et oleks võimalik mööda vaadata nõukogu sellest osas, kes soovivad kõike endale jätta ja tõesti suudavad edendada arenguabi. ja lõpetuseks, mina tegelen agenda küsimustega. umbes kaks miljonit inimest, naist ei tööta e, maailmas e, just e, seetõttu, et nad on meelega jäetud turult kõrvale need naised tuleb kindlasti kaasata, sellest probleemist tuleb üle saada, aitäh. aitäh, järgmiseks saab sõna proua Strehler. Teil on poolteist minutit. aitäh, president, härra volinik, kallid kolleegid ka mina tahaksin tänada härra Köörensit selle suurepärase raporti eest ning äh, kui arvestades praegust majandus- ja eelarveolukorda, äh, mis on väga keeruline, tuleb väga hool-, e-, hoolitseda selle eest, et mida me kulutame, oleks kulutatud tõhusalt ja annaks võimalikult häid tulemusi. Äh, vahendeid tuleb suunata e-, eelkõige sinna, kus neid on kõige rohkem vaja, just nii, sinna, et vähendada vaesust. me peame rohkem kasutama diferentseeritud lähenemist mis puudutab muutuste tegevuskava, siis komisjon teeb ettepaneku suunata abi just nimelt põllumajandusele, eh, kohalikule arengule ning pöörates tähelepanu just nimelt väikestele põllumajandustootjatele on väga oluline, et komisjon tõesti suunaks oma abi põllumajandussektorile ja toiduainete tootmisele Äh, arvestades siis ka eelarve planeerimist aastateks tuhat üheksasada neli, tuhat, äh, kaks tuhat neliteist kuni äh, kaks tuhat kakskümmend ja väga oluline on saavutada ka sünergia erinevate abiliikide vahel, humanitaarabi ja arenguabi vahel, need on äärmiselt vajalikud tingimused selleks, et edendada vastupidavust ning tagada jätkusuutlik areng. seetõttu on väga oluline, et aasta kaks tuhat viisteist oleks arenguaasta ja mina ütleksin jätkusuutliku arenguaasta, aitäh. palju tänu. ja nüüd saab sõna härra Piisas Aiksele, teil on poolteist minutit. aitäh, aitäh, president, austatud volinik, kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnustust härra Göransile suurepärase raporti eest muutuste agenda on oluline teedekaart meie jaoks äh, selles osas, mis puudutab rahvusvahelist arenguabi ning äh, antava abi kvaliteedi parandamist, eriti sooviksime tulla toime väljakutsetega, mis meie ees on maailmas äh, ning uute osalejate esilekerkimine maailmas on ka midagi sellist, mida tuleb arvesse võtta ja arvesse tuleb võtta ka hetke majanduslikku olukorda ja see on ka kesksel kohal komisjoni poliitikas, olla seda nüüd öelnud, sooviksime ähm, hukka mõista selle, et et SKT, SKP on komisjoni jaoks nagu ainus äh, usutav indikaator. meil on vaja miljardeid inimesi tõsta vaesusest välja äh, üle kogu maailma ning meeles tuleb pidada seda, et on ka muud nii-öelda jõukuse, muid jõukuse näitajaid eh, kui SKT. Eh, näiteks inimarengu indeksit ei ole senini arvesse võetud, mis võiks olla samuti üheks mõtteks. Eh, koostöömehhanisme on samuti mitmekesiseid, mitmekesiseid kolmepoolseid ja, ja nii edasi. nii et komisjonil on siin veel arenguruumi. aitäh! liigume nüüd edasi vaba mikrofoni juurde Zoltán Bogó on esimene, kes sõna saab. palju tänu, president. tegelikult soovisin ma sõna üheminutiliste kõnede voorus. ma vabandan, teie nimi oli minu nimekirjas, aga sellisel juhul saab sõna proua Castillo. sotsiaaldemokraatide nimel. Äh, aitäh, president võtan äh, sõna ka Michael Cashmani nimel, kes oli äh, arenguraportööriks, äh, kes ei jõudnud täna siia kohale. kõigepealt palju tänu raportöörile suurepärase raporti eest ja ka komisjonile selle eest, et olete jätkuvalt teinud tööd ja andnud oma panuse raporti koostamisse. see raport on saavutanud meie arvates tasakaalu ja laiahaardelise lähenemise arengule. me tervitame tugevat sõnastust õiglasema jõukuse jaotuse osas ning eriti tervitame ka seda, et on rõhutatud jätkusuutlikku majanduskasvu, millest saaksid kõik kasu ning ka poliitilise dialoogi pidamise osa eh, tärkavate majandustega on väga hästi sõnastatud. samas ei ole võimalik päevapealt lõpetada finantseerimist just eriti eh, nendele riikidele, kes on eh, nii-öelda keskmisel jõukuse tasemel eh, Kariibi mere piirkonnas. meil on vaja teedekaarti, vajalikku strateegiat, mis on just suunatud väiksematele riikidele, mis on haavatavamad. ja seda haavatavuse aspekti tuleb kindlasti arvesse võtta mm, rahastuse eraldamisel vastavatele riikidele. palju tänu! Kristiina Ojuland, palun. austatud president, Euroopa Liidu arengupoliitika on eh, üks eh, omavahel tihedalt põimunud eh, poliitikavaldkondi, millel on seosed välispoliitikaga, kliimapoliitikaga ja nii edasi, ka Euroopa naabruspoliitikaga. samas, nii nagu raportöör väga õigesti märkis, poliitiline dialoog rahvusvaheliste osalejate vahel ja ka koostöö tegemine liikmesriikide vahel ning komisjoni ning äh, välisteenistuse vahel on äh, senini veel savijalgadel. sidususe taga, tagamine erinevate poliitikavaldkondade vahel ja äh, osalejate vahel peaks olema komisjoni vastutusalas ja seetõttu ma palun volinikul teha täiendavat tööd selleks, et arengupoliitika sidusust parandada. tahaksin märkida ka seda, et arengupoliitika arutamisel peaksime mõtlema palju laiemale äh, Äh, kasusaajate ringile nagu kui AKV riigid, näiteks Balti riigid on oma kogemusi äh, kasutanud selleks, et arengut edendada Ukrainas ja Lõuna-Kaukaasias näiteks. härra Ferreira järgmisena, palun. suur tänu, president. Euroopa Liidu arengupoliitikat äh, tuleb põhjalikult äh, muuta. poliitikal ei ole piisavalt vahendeid, et äh, saavutada oma eesmärke ja rahvusvahelisi eesmärke, eriti neid, mis on võetud ÜRO raames. Euroopa Liit peab sisse viima muudatused, et sihtriigid tõesti saaksid antavast abist kasu me peame pakkuma eelarvetoetust, äh, riigiabisid, me peame kombineerima laenude toetust, äh, riskide maandamist ja oluline on vaadata tulevikku. peame aitama riike majandussüsteemide ja maksusüsteemide ülesehitamisel nii et äh, riigid saaksid äh, arendada oma majandussektorit edasi enda hüvanguks, mitte selleks, et äh, eksportida Euroopa Liitu ja tähtis on rakendada sidusat lähenemist. härra Kelly järgmisena, palun. tänan. ma olen arvamusel, et Euroopa Liit äh, võiks olla õigustatud uhkema panuse üle arenguabisse ja seda juba mitmeid aastaid. seda toodi esile ka Nobeli rahupreemia andmisel Euroopa Liidule. arenguabi ja rahu on äh, faktid, mille üle meil tuleb uhke olla, olgugi et äh, osad on siin äh, Liitu naeruvääristanud. tähtis on äh, rahu tagamine, samas ka arenguabi pakkumine, nii et äh, riigid äh, saaksid oma majandusi arendades saavutada stabiilsuse. see, mida ütles kolleeg Fissas, on väga oluline, et skp ei peaks olema ainukeseks indikaatoriks, vaid tuleks eelistada riike, kes investeerivad paremini suur tänu, järgmisena härra Prons. suur tänu. raport äh, juhib äh, sellele, et India, Hiina ja Brasiilia on äh, teinud läbi märkimisväärse tõusu, mina ütleksin, et ähm, ohtliku tõusu, see mõjutab ohtlikult meie teatud majandussektoreid riigid ei saa tihtipeale siiski hakkama vaesuse vähendamisega ja tihtipeale toetub nende tööjõud orjatööjõule. et nad vähendavad äh, niimoodi tegutsedes äh, meie tööstussektorit ja meie peame hoolitsema oma vaeste eest juhitakse tähelepanu üleilmastumisele siin ja et äh, vähenevad äh, erinevused riikide vahel, tärkavad majandused äh, ja tõusevad, meie töölisklass vaesub. ja kõiges selles siis kannatavad tõesti meie töötajad suure tööpuuduse all. tänan ja viimasena saab sõna härra Trinja Euh, euh, aitäh, äh, president. Äh, muutuste tegevuskava, mille on välja pakkunud komisjon, äh, sisaldab minu arvates palju küsimusi. kõigepealt, kuidas selle diferentseerimise põhimõte ellu viia? komisjon soovib, et alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast need, nende riikide valik, kuhu komisjon arenguabi edas, edas edastab, äh, arvestaks teatud mehaanilisi kriteeriumeid, nagu näiteks rahvaarv. proua Ashton on öelnud, et siin on tegemist meie äh, poliitiliste prioriteetidega, mis puudutab rahvusvahelist koostööd. minu arvates selline diferentseerimine ei vasta Cotonou lepingu vaimule. me peame arvestama, et osades AKV riikides on toimunud positiivsed majandusarengud ja neid majandusarenguid tuleb toetada me ei tohi neid riike karistada ka selle eest, et neil on õnnestunud saavutada majanduskasv täna distsipliinile, headele vali-, valitsustavadele ja arukale majanduspoliitikale. suur tänu, härra volinik, teil on nüüd sõna, palun. president, on olnud äh, mitmeid huvitavaid äh, punkte, äh, võtan need kiiresti läbi, Philip Kaczmarekile vastuseks me ürime muuta abi katalüsaatoriks äh, eesmärgide saavutamisel. loomulikult oleks võimalik saavutada veelgi suuremaid äh, muutusi. me soovime, et meil oleks äh, läbipaistvus tööstuses, nii nagu ütles ka härra Barnier, ma usun, et meil on võimalik saavutada siinkohal suuri muutusi ja tänan teid toetuse eest mis puudutab härra Cortes Lastra küsimust, siis ähm, see diferentseerimine. see ei ole eesmärk äh, iseenesest, vaid äh, me kohandume lihtsalt äh, maailma reaalsusega. me kasutame uusi arenguabi vahendeid, mida kasutavad ka partnerriigid ka paljudes äh, riikides me peaksime jätkama vaesuse äh, kaotamise strateegiaga. proua Sargentini, jah, me investeerime, me muudame ka praeguses finantsraamistikus äh, muutuste agendat ja härra Omarže, Aafrika on äh, loomulikult äh, meie põhisihtgrupp, seal võiks olla tegemist edukontinendiga või läbikukkunud kontinendiga, nii et äh, mitte keegi teine ei toeta nii palju Aafrikat teel heaolu poole kui meie me oleme väga pühendunud Aafrikale ja aafriklased vaatavad Euroopa poole mitte ainult selleks, et raha saada, vaid nad vaatavad meie kui eeskuju poole ja ma usun, et kui Aafrika saab üle oma probleemidest, siis ta võiks olla maailma majanduse vedajaks, mitte probleemide allikaks. Gay Mitchell mainis erasektorit ja loomulikult me teeme koostööd erasektoriga, et tugevdada inimõiguste ähm, teemasid, omandiõigused ähm, siinkohal on väga olulised. ja tähtis on ka see, mida te mainisite seoses soopõhiste küsimustega, loomulikult me jätkame töid ka selles valdkonnas mis puudutab nüüd Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahelist koostööd, siis see on väga mm, huvitav äh, idee. ma avastan tihtipeale üllatusega, et rahvusparlamendid äh, teavad asjadest äh, tihtipeale rohkem, kui ma alguses oletasin ja see on hea. ma usun, et me peame arutama mitte ainult äh, selle üle, kui palju raha me anname, vaid me peame paika panema, millist maailma me soovime näha viieteist või kahekümne aasta pärast. põllumajandus, äh, toiduga varustatus, need on loomulikult äh, ka meie prioriteedid meil on eesmärgiks aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, vähendada nälgivate laste arvu seitsme miljoni võrra. see on väga keeruline eesmärk, me peame selle poole püüdlema. ja tähtis on äh, teemale keskenduda. kolleeg Santiago diferentseerimine loomulikult äh, Hiinas on vaeseid piirkondi, aga kui me vaatame asja globaalselt, siis äh, Hiina on ka pühendunud äh, vaesusevastasele võitlusele ja ma usun, et nad on võimelised vähendama vaesuse oma riigis. ja kui riik pingutab riigisiseselt, siis loomulikult me peaksime neid toetama, aga me ei peaks ennast killustama üksikutele teemadele. proua, kas teie keskmise sissetulekuga riigid, me peame loomulikult olema objektiivsed, meil on vaja korralikke kriteeriume väga keeruline oli algselt äh, panna paika abikõlblikkuse kriteeriumeid ja kui me räägime keskmise sissetulekuga äh, riikidest, siis äh, tuleb panna paika teatud kriteeriumid, ma ei tea, kas SKP-st piisab, aga me töötame välja ühtset lähenemist. Kristiina Ojuland. jah, meil on koostöö komisjonis äh, väga hea ja me töötame koos äh, teiste institutsioonidega välja vajalikke strateegiaid. kolleeg Ferreira, loomulikult meil tuleb äh, täita kohustused, mis me oleme võtnud null koma seitse protsenti arenguabiks aastaks kaks tuhat viisteist, me peame selles suunas liikuma ka nüüdses finantsraamistikus. ja meie olemegi paitunud, pakkunud välja sellise eelarve. ja kindlasti on siin tegemist võtmetähtsusega eesmärgiga. lõpetuseks. tulles tagasi selle juurde, mida ütles härra Kelly Nobeli rahupreemia kohta ja see on tõesti väga õigustatud, mina olen pärit Lätist ja ma võin öelda, et äh, minu riik on saanud väga palju julgustust Euroopa äh, Liidult äh, turvalisuse, stabiilsuse osas ja me oleme saavutanud suhteliselt heaolu taseme, mis oleks olnud võimatu ilma Euroopa Liiduta. Euroopa Liidu ähm, kogemust meil tuleb ähm, tutvustada paljudes piirkondades, eriti just Aafrikas näiteks Aafrikas, ka Lõuna-Aafrika riigina on seal väike ja nad peaksid tegema rohkem ähm, omavahelist koostööd. ja härra Bronsile vastuseks, me ei toeta tingimata ainult riike, me töö-, töötame küll läbi riikide aparaadi, aga me toetame tegelikult inimesi ja mis puudutab nüüd diferentseerimist ja AKV riike, siis äh, kaks tuhat kakskümmend äh, tähistame Cotonou lepingute sõlmimist, need kehtivad kuni selle aastani, meil on äh, dialoog partnerriikidega, me arvestame nendepoolsete ettepanekutega, me ei tee ühepoolselt muudatusi oma partnerlusse, aga samas tuleb rääkida ka sellest, mis tuleb pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, kui Cotonou leping lõpeb. suur tänu ja pärast äh, nii paljusid äh, õnnitlusi, härra Köörens, teil on nüüd võimalus kolme minuti jooksul teha kokkuvõte sellest arutelust. aitäh, president! Äh, aitäh selle tänu eest ja au eest, mis mulle anti, ma üritan siiski olla tagasihoidlik ma tahaksin tänada kolleege selle tunnustuse eest, mida nad avaldasid meie komisjonis tehtud tööle ja ma ütlesin, et kõik ei läinud väga lihtsalt läbi, eriti just see diferentseerimise mõiste. me oleme siin üritanud arvestada kõikide nüanssidega ja loomulikult Äh, siin tekib äh, tõlgendavaid või tõlgendamise võimalusi. meil on äh, väga palju vaeseid maailmas ja seetõttu me ei saa ignoreerida nii seda, et meil siin Euroopas on vaeseid, kui vaesed on ka mujal. ma arvan, et meil on olemas selle probleemi lahendamiseks erinevad vahendid selleks, et siis aidata neid vaeseid. meie koostööpoliitika ei tohi olla ei ingellik ega saatanlik, see peab olema julge ja jätkusuutlik. ning see, see töö, mida me oleme teinud, on olnud väga oluline ja selle arutelu lõpus jäävad mulle küsimused, aga jääb ka rahuldustunne. küsimuste hulgas on kõige suurem võib-olla see, kas me oleme, kas me suudame saavutada kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks seda osa SKT-st, mis läheb arenguabile äh, ja äh, me, kui me ei tee seda, mida me peaksime tegema, siis keegi teine seda ka meie asemel tegema ei hakka. Äh, kuidas me saaksime paremini teavitada oma kaaskodanikke, kuidas ja ma olen ka rahul, rahul sellega, mida ütles härra volinik, et me peame tõesti andma oma panuse vastutustundlikkusse arengusse. nüüd äh, rahuldustundega juhtun ma aga sellesse, et me oleme äh, oma ülesannete kõrgusel ja me loodame, et me suuda, me suudame kahe tuhande viieteistkümnendal aastal öelda, et Äh, et meie arengukoostöö on andnud tõesti häid partnerlusi ning äh, me loodame, et maailm areneb väga kiiresti ja Euroopa on selles kiiresti arenevas maailmas endiselt oluline tegija ning ma loodan, et ühelt poolt siis äh, meil on palju oskusteadmisi ning üritagem siis neid ka teistega jagada oma kaaskodanikega ja samuti ka ülejäänud maailmaga ma olen külastanud väga paljusid riike, väga paljusid arenguriike, kus asjad ei ole veel sugugi kaugeltki korras, ent kus Euroopa Liitu nähakse kui väga olulist tegijat. nii et, et ma loodan, et aasta kaks tuhat viisteist on väga hea võimalus seda veel kord rõhut-, rõhutada, aitäh! aitäh, härra Göörens. sellega oleme selle arutelu lõpetanud ning hääletus äh, toimub homme kell kuus õhtul. ja järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised kõned